et on mingi selge majanduslik osapool, kes vastutab, kui toode ei vasta nõuetele. kui tegemist on võltsitud või ohtliku tootega või seadustele mittevastava tootega, siis ei ole võimalik teha ühte isikut selle eest vastutavaks me siin tegime parandusi ka tarbijate kaitsmiseks, eriti kui nad ostavad kaupu internetis. internetis peavad kehtima täpselt samasugused äh, turvalisuse tagatised nagu ka äh, tavalistes poodides äh, ostetud toodetele peale selle on meil vaja teha rohkem koostööd poliitilisel tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil. väga tähtis on välja töötada ühiseid strateegiaid ja kontrollisüsteem, mis oleks järjepidev ja ühesugune peale selle soovime me vältida seda, et on teatud äh, impordipunktid, mida kasutavad äh, siis äh, teatud importijad selleks, et tollikontrollidest mööda hiilida. me oleme paika pannud ka ühised sätted tolli ja piirikontrollide jaoks üleüldised kontrollinormid ja ka öö, äh, üksteise kontroll vastastikku. peale selle on meil veel ka ette nähtud järelevalvesüsteem, milles äh, huvide konfliktid äh, kontrolli ja kontrollitava vahel ei ole võimalikud. ja eraldi on luubi alla võetud ebaausad kaupmehed me toetasime komisjoni ettepanekut luua võrgustik kontrollide parandamiseks Euroopa Liidus ning äh, seda siis vastavalt pädevustele ja ühistele prioriteetidele. peale selle me ka tugevdasime ametite pädevusi uurimiste läbiviimisel ma loodan, et siin jõutakse kokkuleppele, mis läheb võimalikult kaugele. aitäh teile ja nüüd saab sõna proua Pinkovska komisjoni nimel. lugupeetud liikmed, mul on väga hea meel näha läbirääkimiste edukat tulemust, mis puudutab siis turujärelevalvet ja toodete vastavust. aitäh parlamendile toetuse eest sellele algatusele. tegemist on väga tähtsa osaga ühisturu strateegiast. see määrus tõstatab ja lahendab väga tähtsa probleemi ühisturul, et meil on väga palju mitteturvalisi ja to-, mittevastavaid tooteid turul mille, selle sammuga tagatakse ka tarbijate parem kaitse ja õiglasem siseturg toodetele Euroopa Liidus tänan kogu südamest äh, raportöör Nikola Tantit ja variraportööre äh, Otmar Karast, Selimovitšit ja Daniel Toltonit, ma tean, et tegemist oli suure jõupingutusega ja selle küsimusega kokkuleppele jõuda veel enne valimisi ei olnud lihtne. me olime äh, me teame, et siin oli küsimusi, mida oleksime võib-olla soovinud teistmoodi lahendada kõigepealt õiguslik alus, mida soovisime üle vaadata, aga ka see, et me soovime, et kontrollid oleksid välispiiridel ühtlasemad, sest nad on väga tähtsad, tähtsaks osaks selles määruses. meil on nüüd ainulaadne võimalus äh, nii-öelda kõrvaldada ebaturvalised ja nõuetele mittevastavad tooted, enne kui nad jõuavad Euroopa Liidu turule. inspektorid, tolliametid hakkavad nüüd tegema koostööd kontrollide läbiviimisel ja selles ettepanekus äh, seda ettepanekut on tõesti mitmes kohas parandatud, mõtlesin näiteks äh, seda, et sisse on viidud grupikontrollid ja ja need ettepanekud muudavad väga palju ka riiklike inspektorite tööd. esiteks antakse ametivõimudele äh, paremad võimalused äh, kontrollida tooteid, mida müüakse internetis, peale selle inspektorid saavad äh, otseselt digitaalses kaubandusketis osalejaid kontrollida erinevates online platvormides. väga paljude toodete kategooriate jaoks on ka ette nähtud nii-öelda äh, Äh, äriettevõtte esindaja Euroopa Liidus. seega on neil võimalik saada paremat informatsiooni vastavuse äh, kontrollimisel. teiseks parandatakse koostööd ametivõimude ja ettevõtete vahel äh, selleks, et vältida toodete mittevastavust mis on tegelikult veelgi tähtsam kui turujärelevalve, sest on ettevõtteid, kes kauplevad heas usus, aga lihtsalt eiravad reegleid, nii et nüüd ettevõtetele antakse selged kanalid informatsiooni saamiseks Euroopa Liidu tootereeglite kohta. ja kolmandaks, see võib-olla on isegi kõige tähtsam, parandatakse koostööd erinevate ametivõimude vahel Euroopa Liidus nagu te praegusel hetkel teate, on meil umbes viissada erinevat turujärelevalveametit Euroopa Liidus, nii et tooted liiguvad äh, Euroopa Liidu sees täiesti vabalt, kuid kahjuks jõustamine mitte, nii et siin liikmesriigid peavad üksteist aitama piiriüleste juhtumite puhul. peale selle riiklikud inspektorid peaksid tegema rohkem koostööd tolliametitega ning peale selle on ette nähtud üle-euroopaline koostöö toodete vastavuse võrgustikuga. ainult üks element on siit veel puudu, raha. eriti just just äh, koostööks toodete vastavuse võrgustiku kaudu. Need vahendid peavad tulema siis ühisturuprogrammist ja mul on väga hea meel, et te olete tõesti, olete siin aidanud seda küsimust lahendada ning ma eeldan, et parlament toetab meid selles küsimuses ka edaspidi. lõpetuseks tahaksin öelda, et ma arvan, et kompromiss on hea, tasakaalus, mis peegeldab erinevaid muresid ja seisukohti ning ähm, ma loodan, et te toetate seda kompromissi homme, aitäh. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd ähm, keskkonnakomisjoni nimel kolleeg Mikolašik. bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kam- tarbijate turvalisus ja, ja keskkonnakaitse on siseturu põhi sambad. ma äh, toetan äh, äh, seda, et ähm, püütakse paremini harmoneerida Euroopa Liidu eeskirja, see puudutab kosmeetikat, autotööstust, akusid, patareisid, kemikaale, biotsiide, elektrilisi jäätmeid ja nii edasi ja nii edasi. ma olen resoluutselt selle vastu, et juba harmoneeritud eeskirjadest hoitakse kõrvale. kolmkümmend kaks protsenti mänguasjadest, viiskümmend kaheksa protsenti elektri, elektroonilistest seadmetest ja seitsekümmend viis protsenti ehitusmaterjalidest, mida on kontrollitud, tegelikult ei täitnud ohutusnõudeid. toetan seda, et viidaks läbi rohkem kontrolle et ähm, need tootjad, kes reeglitest kinni ei pea, saaksid heidutatud. on oluline läbi viia tõesti kõrgel tasemel ekspertiisid paljudes valdkondades, eelkõige mis puudutab kemikaale, mänguasjade ja kosmeetika testimisel leitakse neid liigagi sageli. suur tänu, järgmiseks fraktsiooni nimel kõnelejad Rahvapartei nimel kolleeg Karas, palun, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör Tanti, daamid ja härrad. turujärelevalvesüsteemi esimene reformimiskaitse, katse äh, kukkus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbi. ja nüüd me äh, stardime taas püüame taaskäivitada uut ähm, turujärelevalvesüsteemi. see on väga oluline ka tarbijate huvides. me teame, et eelkõige mänguasjad, äh, äh, pürotehnika äh, ja muu selline on just nimelt tooded, mille puhul oleme leidnud kõige suurem probleeme ning me oleme arvamusel, et need, kes ohtlikud to-, tooteid siseturule toovad, peavad võtma sellest ka vastutuse. seetõttu tuleb teostada järelevalvet, et me teaksime, kes neid ohtlikeid tooteid turule toob, et me saaksime ka öelda, kes on kes peab vastutuse võtma. me soovime, et reeglid oleksid kõigile ühesugused. kõik pea, kõik peavad järgima täpselt samasuguseid mängureegleid, kui nad Euroopa turul tegutsevad. on selliseid äh, ettevõtteid nagu logistikaettevõtted, nagu väiksemad ettevõtted, kes seni said sellest kõrvale hoida, aga sellega on nüüd lõpp. ei ole võimalik äri teha äh, lihtsalt äh, nõuetele mittevastuvate toodetega, vaid kui seda püütakse teha, siis tuleb äh, selle eest vastutust kanda. suur tänu raportöörile suurepärase koostöö eest, loodan laialdasele toetusele. samamoodi nagu meil raportööride ja variraportööride vahel tekkis. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Schaldemose suur tänu. tõesti tore päev. aga on ka viimane aeg, et me midagi ette võtame selleks, et tagada märkimisväärselt parem kontroll nende toodete üle, kes, mis tulevad Euroopa Liidu ühtsele turule. mina olen Euroopa Parlamendis töötanud kaksteist aastat ja kõik need kaksteist aastat olen töötanud toodete turvalisuse valdkonnas. see annab mulle võimaluse öelda, et meil on viimane aeg uusi eeskirju kehtestada, et me saaksime tooteid paremini kontrollida ja see on hädavajalik üks headest asjadest, mis nüüd on tulnud juurde, on see, et me saame nüüd kontrollida ka veebist äh, tulevaid tooteid, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, see on väga oluline, üks uus uuring näitab äh, Taanis, et äh, kaksteist 12 kaheteistkümne mänguasja puhul, mis osteti veebiplatvormide kaupa, kaudu väljastpoolt Euroopa Liidu ja ta toodi Euroopa Liitu, siis mitte ükski neist ei vastanud nõuetele. me peame sellele lõpu tegema, et tarbijad ei kaitse, kardaks meie tooteid, see on suur päev, tähtis päev, nüüd on meil veel ainult raha vaja ja need rahad peavad tulema liikmesriikidelt, suur tänu kõigile! suur tänu, et selle nimel kolleeg Tomašitš, üks minut je promijenio način na koji funkcioniramo. Promjene... suur tänu. internet on muutnud seda, kuidas meie elu toimib. ja see on selge kõigis, kõigil elualadel. muuhulgas me ka ostleme teisiti kui enne interneti leiutamist. internetikaubanduse osakaal on drastiliselt tõusnud ja sellega on ka pettulike toodete arv tõusnud tarbijate kaitsmine on muutunud üsna keerukaks. toodete nõuetele vastavus äh, tagamine vähendaks pettuste juhtumeid ja kaitseks paremini tarbijaid. erilist tähelepanu tuleb pöörata kolmandast riigist pärit toodetele, mis sageli ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusnormidega. seejuures me peame tagama tasakaalu ühelt poolt tarbijate huvide ja õiguste kaitsmise vahel ja teiselt poolt e-kaubanduse kiiruse ja tõhususe vahel. suur tänu! aitäh ja ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Selimovitš kahekümneks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. kaks kuud tagasi ma ostsin uue triigraua ja tulemus oli see, et juba esimesel triigimisel läks mu särk põlema mul on üks kolleeg siin kes ostis oma lapsele laulumänguasja ja see lihtsalt ei lõpetanud laulmist ka keset ööd veel, nii et ei jäänud muud üle, kui kõik patareid välja võtta. veel üks tuttav, kellel on ohtlik föön, sest põhimõtteliselt võib see sul juuksed maha võtta ja siin kolmekümne sekundiga äh, kümneid aastaid vanemaks muuta seeläbi. niisiis, see äh, õigusloome ettepanek tagaks, et siseturul järgitakse ühtseid reegleid ja sellega oleks tagatud toote ohutus. viimane aeg, et me midagi selles osas ette võtaksime, sest et me võime muuta seadusi iga päev paremaks, aga kui neist reeglidest kinni ei pea, peeta, siis ei ole sellest mingit kasu. mida me siin teeme, on tegelikult siseturu järelevalve tõhustamine ja seeläbi me tagame, et tarbijad ei peaks enam mitte kunagi kannatama selle katkise fööni mm, või, või oht, kujutatavat ohtu tema juustele või siis mm, katkise patarei mm, kujutatavat ohtu, et see on tõesti väga oluline samm, mida saame teha meie kodanike kaitseks veel enne valimisi. suur tänu. suur tänu. ja sellega on lõppenud fraktsiooni nimel kõnelejate sõnavõtud. kolleeg Sosnjev, palun sprawozdawczość, e, nowy norm. suur tänu. määrused, õigusaktid, bürokraatia, rohkem kontrolle, uued ametid, trahvid, e, igasugused raskused, probleemid, e, üha rohkem järelevalvet igasse turu järelevalve aruandesse tuuakse neid probleeme välja. ma ei ütle, et kõik siinjuures on halb ja rumal. ma tooksin välja võib-olla mõned positiivsed ähm, midagi positiivset selle raporti juures, mina näiteks võtsin siin kena lõigekese, soovitan teil sama teha selle paberiga. suur tänu ja nüüd kolleeg Kohverati. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik kuulasin huviga seda statistikat ohtlike toodete kohta, mille raportöör välja tõi ja see on päris muretvalmistav. enam kui kakskümmend kaks protsenti mänguasjadest, me räägime siin lastest, nelikümmend protsenti äh, kaitseriietusest, mm, mis on mõeldud inimeste ohutuse kaitseks kui me räägime e-kaubandusest, siis paratamatult toob see kaasa lisariske ja seetõttu on vajalik, et me tõesti võtaksime vastu selle raporti, mille koostamisel me oleme saavutanud nii head tulemused koostöö, koostöös. oluline on ka ettevõtja definitsioon, see ja ka selle definitsioon, kes on vastutav toote ohutuse eest. nüüd Euroopa Parlament parlament äh, hääletas äh, mõni aeg tagasi ka väga ambitsioonika ettepaneku poolt, mis puudutab tooteohutust, nõukoguga hääletas selle maha, äh, selle nimetatud made in sätte pärast, tootja maa sätte pärast ja sellest on väga kahju nii et jääb üle loota, et need ambitsioonikad sätted siiski lõpuks leiavad ka elu rakendamist ellurakendamist kõigis liikmesriikides. suur tänu. nüüd on kõik registreeritud kõnelejad sõna saanud, lähme vaba mikrofoni juurde, kolleeg Grabini ja kolleeg Marias on soovinud sõna, kolleeg Mariast ei ole kohal, nii et palun, kolleeg Grabini. suur tänu, lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid seda määrust oli muidugi juba ammu vaja sest kui me tahame siseturgu edasi arendada ja vaba liikumist siseturul, on see hädavajalik. Euroopa turule tuleb niivõrd palju tooteid, mis on siia imporditud, see muudab kõik palju keerukamaks ja meil on seetõttu vaja oma menetlusi harmoneerida. ma tervitan seda mõtet, et meil oleks Euroopa-ülene võrgustik, et meil oleks referentsnäidikud et meil oleksid standardid, mille alusel kontrolli läbi viia. aga ärgem unustagem, et meil on vaja ka äh, füüsilist äh, taristut, näiteks tolli, äh, tollis kontrollida tooteid. kuni tolliliit ei ole veel lõpule viidud, ei, ei toimi see hästi. ma olen aga kindel, et me suudame järgmise ametiaja lõpuks kõik vajalikud äh, ettepanekut vastu võtta. mina hääletan selle raporti poolt ja volinik, ma loodan, et äh, see kõik ei jää ka lihtsalt paberile, vaid rakendatakse ka tegelikkuses ellu. suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ning nüüd on sõna proua Pienkovskal Euroopa Komisjoni nimel suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu kõigi kommentaaride eest, suur tänu teie panuse eest arutelusse, aga eelkõige tahaksin teid tänada et oled niivõrd pühendunud, töötanud selle teemaga. homsel hääletusel saadate väga selge kõlava sõnumi, mis puudutab toodete vastavuse kontrollimist siseturul ja turujärelevalvet. arvan, et me oleme saavutanud hea kokkuleppe, mis tõepoolest saavutab tasakaalu see aitab meil turu järelevalvet, tolliasutusi, see aitab turu järelevalvel toime tulla kahekümne esimese sajandi väljakutsetega. ja loomulikult eh, see tähendab ka meie kaupade paketti. et suur tänu kõigile, kes töötasid selle raporti kallal, suur tänu parlamendile, suur tänu ka Rumeenia eesistujale. ma olen kindel, et me oleme sellega teinud olulise sammu edasi tõelise äh, õiglase ja ühtse siseturu loomiseks Euroopas. suur tänu! suur tänu! ja nüüd on sõna raportööril kolleeg Tantil kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja! kui lubate, siis tahaksin tänada variraportööre oma avasõnavõtu seda ei teinud, tahaksin tõesti tänada neid koostöö eest viimasel kuudel. pidime arutama mitmeid erinevaid teemasid ja koostöö oli tõepoolest suurepärane suur tänu ka Oleg Benkovskale, suur tänu komisjonile, sest et äh, meil oli mitmeid keerukaid hetki, kus ei olnud lihtne leida võimalusi koostööks nõukogu ja komisjon oli siin suureks abiks. suur tänu ka nii Austria eesistujale, kelle eesistumise ajal me alustasime läbirääkimisi ja Rumeenia eesistujale, kelle eesistumise ajal me läbirääkimised lõpule viisime. nüüd mõned märkused äh, mis puudutab kõigepealt ähm, rahastust. see ettepanek äh, vajab tõepoolest pisut rahastust, et nagu volinik ütles, oleks seda võimalik ellu rakendada. ma loodan väga, et järgmisel ametiajal, kus arutatakse siseturuprogramm, siis äh, tõepoolest äh, võetakse seda arvesse, et turu järelevalve peab olema ka praktikas äh, tõhus, meil on selleks vaja piisavalt ressursse. ja veel, mida me soovime saavutada ja usun, et meil on see ka õnnestunud, on võrdse kohtlemise tagamine et nii Euroopa ettevõtetele kui ka kolmandate riikide ettevõtetele kehtiksid samad reeglid. tihtipeale on juurdepääs Euroopa turule liialt lihtne, ilma et äh, need kolmandate riikide ettevõtted tõendaksid oma toodete nõuetele vastavust. ja oluline on ka veebis tegutsevate ja muude ettevõtete võrdsuse tagamine konkurents siseturul peab tähendama, et äh, Euroopa kodanikud saaksid olla kindlad, et kõigist äh, Euroopa Liidu õigusnormidest peetakse kinni. meil on vaja sellist turujärelevalvet, mis tagaks, et kõik ettevõtted ja riiklikud asutused peavad tegelikult kinni seadustest ja standarditest, mis me oleme aja jooksul loonud, et kaitsta meie äh, ohutust ja sotsiaalmudelit suur tänu ja sellega on lõppenud arutelu selle raporti üle. hääletus toimub homme. järgmiseks on meil Schaldemose raport õigluse läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks. ja sõna on kolleeg Schaldemose, palun suur tänu, kallid kolleegid, meie tarbijad, meile väga meeldivad äh, igasugused äh, veebiplatvormid, vahendusteenused, nende kaudu ostame lennupileteid, äh, hotelli, ostame riideid, ostame muusikat ja siis kontrollime läbi veebiplatvormide hindasid, need on avanud meie jaoks turu, meie tarbijate jaoks ja nende ettevõtete jaoks samuti, kes kasutavad neid ära selleks, et oma teenuseid ja tooteid müüa see on väga hea mingis mõttes, aga neid pole reguleeritud, see on nagu äh, metsik lääs. ja ettevõtetel on täna ainult üks valik, kas nad lepivad lihtsalt veebiplatvormide vahendajate tingimustega või siis äh, loobuda nende kasutamisest üldse. ja sageli on need tingimused äh, täiesti ebaõiglased, täiesti läbipaistmatud ja nii ei saa ja sellepärast on minu meelest väga hea, et meil õnnestus äh, kokkuleppele jõuda, kehtestada uued reeglid, mis toovad suurema õigluse ning läbipaistvuse veebiplatvormidesse ka ärikasutajate jaoks, kes neid kasutavad. selle lõpptulemuseks on see, et tarbijad saavad palju rahulikuma südamega kasutada veebiplatvormide abi tooteid ja teenuseid ostes. mida me oleme saavutanud, me ei ole veel loomulikult veel päris finišisse jõudnud, aga oleme alustanud esialgset ettevalmistustööd õigusaktiks, mis aitab meil veebiturgu paremini reguleerida. me loome suurema läbipaistvuse, märkimisväärselt suurema läbipaistvuse ning kehtestame nõude õigluse kohta. see on oluline, see on hea. ja rääkides konkreetsemalt asjast, oleme saavutanud selle, et kui kasutatakse veebiplatvorme, siis need tingimused, mis kehtestatakse ärikasutajatele veebiplatvormide kasutamisega seoses, peavad olema õiglasemad. ja ärikasutajad peavad saama oma sõna sekka öelda lepingutele ja see toob suurema õigluse, kui sa oled ärikasutaja, siis on see sinu jaoks tähtis. me oleme päris palju asjadega ühele poole jõudnud. komisjon tegi oma ettepaneku, et tingimuste muutmisest tuleb teatada viieteistkümne päevaga ja meie äh, omalt poolt äh, tõime sisse võimaluse lepingust loobuda, kui äh, muudetud tingimused ei vasta ärikasutaja soovidele, samuti mingid tingimused, kui veebiplatvorme järjestatakse, peavad olema selged, selline platvormi valimise aluseks olev edetabel on tarbijate jaoks oluline. siis äh, tarbijate puhul kolmekümne kui platvorm tahab ärikasutajale lepingu üles öelda, siis sellest tuleb teatada kolmkümmend päeva ette, siis oleme toonud terve rea nõudeid sisse otsingumootorite kohta ning äh, oleme toonitanud, et kui reegleid hakatakse rakendama, siis tuleb seda teha nagu kord ja kohus ja tõhusalt. liikmesriigid on need, kes peavad jõustama, aga meie peame kandma hoolt selle eest, et seda tehakse hästi, sellepärast et muidu ei ole mitte mingit kasu nendest reeglitest. tegemist on esimese õigusaktiga selles valdkonnas ning äh, seetõttu me peame asjad kindlasti päris kiiresti läbi vaatama ja seetõttu olemegi teinud terve rea teen terve nimekirja sellest, mida tuleb kontrollida siis, kui me jõuame läbivaatamise juurde. üldiselt võib öelda ka seda, et selle ettepaneku juures on hea see, et nüüd tuleb rohkem läbipaistvust ärikasutajatele, kes kasutavad veebiplatvorme ning tuleb rohkem õiglust, võrdsemad mängureeglid ettevõtete jaoks ning äh, lõppkokkuvõttes äh, saavad kasu sellest meie tarbijad, kes kasutavad veebiplatvorme selleks, et osta oma tooteid ning äh, oma teenuseid. tõesti, tegemist on tähtsa sammuga ja meie Euroopa Liidus oleme siin platvormide eestvedajateks ning ma tahaksin tänada kõiki koostöö eest ning ootan põnevusega tänast mõttevahetust, aitäh! suur tänu! ja nüüd siis justiitsküsimuste komisjoni eest härra Timme. lugupeetud juhataja, mul on suur rõõm täna rääkida siin õigusasjade komisjoni nimel. tahaksin tänada kõiki kolleege, kellega tegin tihedat koostööd, tahaksin tänada komisjoni esindajat. nagu me siin kuulsime, ärikat-, kasutajad sõltuvad veebiplatvormidest, iseäranis sõltuvad äh, veebiplatvormidest väikesed ärikasutajad, äh, ilma nende platvormideta nad ei jõuaks tarbijateni. seetõttu meil on vaja õiglasemat ärikeskkonda ning läbipaistvamat ärikeskkonda veebiplatvormide küsimuses. olen konsulteerinud sidusrühmadega, oleme kuulnud ka juttu sellest, kuidas Euroopa peab aitma turismi arengule kaasa, need, kes kasutavad turismiteenuseid, tahavad rohkem informatsiooni ja informatsioon on koondatud platvormidele. Malta äh, ettevõtlusarendusüksus äh, äh, on oma uuringu teinud digitaalsest muutusest ning õiglasemast ärikeskkonnast ja ma arvan, et äh, need probleemid, mis selles välja tuuakse, kajastuvad väga hästi meie tänases ettepanekus ning ähm, meie pingutuste tulemuseks on õiglasem valik tarbijate jaoks. suur tänu, järgmisena saab komisjoni nimel sõna volinik Gabriel lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja iseäranis raportööri proua Šallemošet ning ka variraportööre kõikide pingutuste eest ja koostöövalmiduse eest. tänu teile oleme me jõudnud kokkuleppele nii lühikese aja jooksul. Euroopa Parlament on aidanud tugevdada seda teksti, määruse teksti parandada, teie muudatusettepanekud aitavad meil luua võrdsema õhkkonna, võrdsema keskkonna veebiplatvormide jaoks. ja ärikasutajad, kes veebiplatvorme kasutavad, saavad nüüd toetuda tugevatele selgetele reeglitele ning prognoositavusele, see suurendab usaldust ka piiriüleses koostöös loomulikult platvormid peavad arenema, investeerima, uuendama ja mõningad täiendavad ettepanekud Euroopa Parlamendi poolt on äh, aidanud äh, miljonit äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtet, kes pakuvad oma teenuseid ja tooteid läbi veebiplatvormide. Euroopa Parlament on aidanud parandada ühe potentsiaalse lünga. vahendusteenused, vahendusteenustest ei saa kõrvale hiirida, suur tänu, et te selle siia tõite, suur tänu ka äh, lepingutingimuste sisse toomise eest, võrdne ähm, kohtlemine vahendusteenuste pakkujate ja äh, nende kasutajate vahel peab olema tagatud. uus määrus peab olema jõuline ja seda see on tänu teile, terve rida teie ettepanekutest aitavad kaasa meie peamise eesmärgi saavutamisele, suurendada läbipaistvus iseäranis, mis puudutab ähm, meie jaoks olulist äh, nõndanimetatud rankingu või edetabelite küsimust. lisaks vahendusteenuse pakkujatele peavad ka otsingumootorid pakkuma äh, informatsiooni selle kohta, millistest äh, põhimõtetest nemad lähtuvad. ettevõtetel on ka vaidlustamise võimalused paremad kaebuste käsitlemiseks peab olema oma sisesüsteem paigas ning platvormid peavad äh, võimaldama kohtuvälist vaidluste lahendamist ja lõpptekst, lõpptekstis on tugevdatud liikmesriikide rolli määruse rakendamises. liikmesriigid peavad võtma meetmeid selleks, et tagada piisav äh, ja tõhus jõustamine. Nad peavad tegema meiega, Euroopa Komisjoniga koostööd selleks, et jälgida uute eeskirjade mõju. loomulikult meie töö ei lõpe veel selle ettepanekuga, me peame koostama suunised, mis toovad suuremat selgust veebiplatvormide jaoks ja otsingumootorite jaoks äh, ning selle teabe kohta, mida tuleb äh, edetabeli koostamiseks koostada mul on hea meel, et saavutati kompromiss, kus austatakse meie esialgse ettepaneku põhimõtteid ning eesmärke, saavutatud on hea tasakaal ning platvormid saavad areneda ning kanda kinnitada, esimesed sammud on tehtud, me peame oma tööd jätkama, meil peab olema platvormide vaatlussüsteem paigas, meie sõltumatud eksperdid praegu valmistavad esialgselt äh, raportit ette, see valmib selle aasta jooksul, aga kavatseme vaadata üle ka selle õigusakti, nii nagu määrus seda ette nä-, näeb. ja meie samas jääme lootma teie lootusele, teie toetusele selles protsessis ja ma loodan väga, et Euroopa Parlament homsel hääletusel kinnitab selle ettepaneku. aitäh! suur tänu ja tööstus- ja teadusuuringute energiakomisjoni nimel proua Šaborska, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. veebiplatvormid on suurepärane võimalus pereettevõtetele, iduettevõtetele, väikestele öö, öömajapakkujatele, nad äh, pakuvad teenuseid, kvaliteetseid teenuseid, äh, pakuvad ka tööd ja me peame kandma hoolt selle eest, et veebiplatvormide puhul oleksid äh, tagatud võrdsed mängureeglid. see kompromiss, mille saavutasime, oli võib-olla ambitsioonikam, kui ma esialgu plaanisin. minu ITRE komisjonile tehtud arvamuses püüdsin äh, reguleerimist piirata, et reguleerida võimalikult vähe, meie arvates peaks meil olema selge õigusraamistik ja sellest peaks piisama, aga kompromissi olen valmis ka toetama ning teen seda puhta südametunnistusega. tahaksin tänada kolleege, kes ITRE komisjonis minu lähenemisviisi toetasid ning äh, minu suur tänu proua Schallemusele ning äh, härra Žuvenile, kes oli variraportöör. aitäh! ja läheme siis edasi fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna härra Juvin pooleteiseks minutiks. lugupeetud juhataja, üks Euroopa Liidu suuremaid edulugusid on ühtne turu, turg ja hoolimata sellest, et sellel on oma puudusjäägid, ma tahaksin, et minu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid müüa viiesajale miljonile eurooplastele, mitte ainult prantslastele. nüüd oleme astunud jällegi ühe sammu edasi, oleme loomas digitaalset ühte, ühtset turgu ja uues digitaalses majanduses, mis praegu on džungel, tuleb luua reegleid me ei tohi alluda välismaisele õigusele ja tugevatele majandustegijatele ainult äh, ja veebiplatvormid ei saa suruda peale kahjustavaid tingimusi Euroopa ärikasutajatele, kes veebiplatvormide teenuseid kasutavad. veebiplatvormide ning VKE-de vahelised suhted peavad olema tasakaalustatud. loomulikult liikmesriikide õigusest ei ole piisanud, kui prantslased tahavad üürida äh, Itaalias hotellituba Iirimaal paikneva platvormi kaudu, siis millist riiklikku õigust tuleks rakendada, kas Prantsuse õigust, Itaalia õigust, Iiri õigust, me teame, et see ei toimi ja selge on see, et meil on vaja Euroopa Euroopa õigust selles valdkonnas. sellisel moel me kaitseme VKE-sid Euroopas ja selleks, et neid hästi kaitsta, äh, tuleb neile pakkuda ühtlustatud Euroopa õigust kahekümne seitsmes liikmesriigis selles tekstis on parlament näidanud, et, et on olemas demokraatlik äh, töövahend, kes ei, mis ei teeni mitte ühegi lobirühma huve, mitte kellegi erihuve ja äh, ma lahkun siit parlamendist ja ma loodan äh,, Äh, et äh, ja selles, ja selles ja lõpetuseks tahaksin ainult ühte öelda, jätkake samal vaimus. ja nüüd saab sõna proua Gebhardt, palun. aitäh, president palju õnne proua Schaldemosele suurepärase töö puhul ja sotsiaaldemokraatide nimel ütlen, et me toetame teda sajaprotsendiliselt ning soovitame homme selle tulemuse poolt hääletada. Online plat-, online platvormid nagu näiteks Booking.com ja ka teised mängivad digitaalses maailmas üha tähtsamat rolli online-platvormide suurenev turujõud tähendab seda, et ärikasutajate õigused vähenevad selle määrusega nüüd platvormimajandust üritatakse õiglasemaks muuta, nõutakse läbipaistvust, ebaausate konkurentsi vältimist ja et äh, siin tehakse kaebusi, mis ei ole põhjendatud ja selleks on meil ka konkreetsed õiguslikud meetmed. online-platvormide jälgimissüsteemi kaudu on võimalik ka täpselt vaadata, mis toimub, see on VKD jaoks väga hea, täpselt samamoodi nagu ka tarbijate jaoks, aitäh! aitäh ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel poolteist minutit proua Harantsova suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, igasuguse äritegevuse aluseks peab olema ausus, läbipaistvus tarbijatega seoses, aga ka, ka oma äripartneritega seoses. ja selle määrusega me tagame selle läbipaistvuse, mida on hädasti vaja olnud, samal ajal aga ei reguleerita üle veebiplatvorme ega ka ärikasutajaid. veebi kauplemine on meie majanduse tulevik ning me ei tohi oma Euroopa ettevõtteid hävitada, rünnates rahvusvahelisi ettevõtteid. põrgutee on sillutatud heade kavatsustega, lugupeetud juhataja. mõningad siin kojas nägid seda määrust poliitilise tööriistana mille kaudu püütakse konkurentsipoliitikat läbi tagaukse muuta mul on hea meel, et kaine mõistus jäi peale ja ma saan ainult tänada raportööri selle eest. raportööril oli piisavalt julgust, et püüelda hea tasakaalustatud kokkuleppe suunas ja ta hoidis ära selle lähenemisviisi, mis oleks negatiivselt mõjutanud digitaalset ühtset turgu ja seetõttu ALDE fraktsioon toetab äh, seda tulemust homsel hääletusel. ma kutsun veebiplatvorme ning ärikasutajaid üles seda uut läbipaistvust kasutama ainult häid tavasid rakendades ning tõhusalt ise reguleerides saab turg ka tulevikus olla õiglane kõigi jaoks. kui platvormid ei haara sellest võimalusest kinni, siis teist võimalust neile enam ei anta, ma kardan. aitäh! suur tänu ja Roheliste fraktsiooni nimel proua Reeda, üks minut suur tänu, juhataja. põhimõtteliselt võib öelda, et veebiplatvormid on suurepäraseks võimaluseks Euroopa väikeettevõtetele, olgu siis tegemist tarkvaraarendajaga või kellegiga, kes tahab oma tooteid müüa. platvormid muudavad väikestel tegijatel võimalikuks võistluse suurte tegijatega. tänu veebiplatvormidele jõuavad nad tarbijateni, kellele nad muidu ei jõuaks, seetõttu paljud Euroopa ettevõtted tahaksid seda määrust laiendada rohkem kui kui, kui see oleks vaja. aga platvormidel on vaja äh, reguleerimist, kui nad on nii suured, et nad saavad ebaõiglasi tingimusi kestestada oma ärikasutajatele. meie äh, sätestatud eeskirjad tagavad läbipaistvuse ja õigluse ja raportöör on oma kindla käega juhtinud seda protsessi, tagades seda, et platvormidel ei ole vabad käed, aga ei ole ka mitte mingisuguseid ebaõiglasi kohustusi, mis hävitaksid väikesed tegijad Euroopa turult. väikesed tegijad on Euroopa äritegevuse seisukohast väga olulised. ja ma tahaksin tänada kõiki, kes on sellele tööle kaasa aidanud, mul on väga hea meel, et platvormide küsimuses on saavutatud siin kojas selline üksmeel, aitäh! suur tänu ja kolleeg Tanti saab sõna viimasena. suur tänu, juhataja. kolleeg Gabriel, kallid kolleegid. selle määruse ettepanekuga saavutatakse tasakaal suurte platvormide ja miljonite Euroopa äriettevõtete vahel, kes kasutavad neid platvorme ning mõnikord sõltuvad sellest. me tahame läbipaistvust äh, teenuste ja toodete küsimuses, mida veebplatvormide kaudu vahendatakse. me tahame rohkem teavet. ja need online ranking äh, süsteemid samuti. Äh, nende puhul on meil vaja rohkem selgust meie ettepanekuga parandatakse olukorda miljonite kodanike jaoks, kes ostavad internetist asju või teenuseid selle tulemusena, ehk neil on rohkem infot, paremad hinnad ja suurem valik. Euroopa Parlament on näidanud, et Euroopa Parlament ei äh, allu äh, digitaalhiidudele, ei ole, lase ennast põlvili suruda, vaid pakub kaitset äh, ärikasutajatele, kellel on vaja suuremat äh, kaitset. nüüd oleme sõnavõtjate nimekirjaga ühele poole jõudnud. vaba mikrofoni voorus keegi sõna ei soovinud ja volinik Gabriel Euroopa Komisjoni nimel saab sõna lõppsõnavõtuks. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud juhataja, tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid äh, kommentaaride, märkuste eest ja tahaksin komisjoni poolt toonitada veel kord, et meil on väga hea meel selle kokkuleppe üle, mille oleme selle määruse küsimuses saavutanud. saavutatud on hea tasakaal, nagu teiegi ise ütlesite, erinevad poliitilised seisukohad ning sidusrühmade huvid on hästi tasakaalus ning sõnum on tugev, sõnum on selge, sõnum väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, sõnum tarbijatele. Euroopa suudab neile pakkuda läbipaistvust ning prognoositavust veebiplatvormide maailmas. suur tänu, proua Schaldemose, suur tänu kõigile teistele, kes on aidanud kaasa selle teema käsitlusele. me saime sellega ühele poole kiiresti ning lõputu, lõpetuseks võib öelda, et tänu meie ühistööle oleme astunud suure sammu edasi digitaalse turu teel äh, Euroopa kodanike hüvanguks. suur tänu teile! suur tänu! ja nüüd saab lõpetuseks sõna proua raportöör, palun. suur tänu, suur tänu kallitele kolleegidele kõikide teie kommentaaride eest, ma olen teiega päri, mul on väga hea meel et tulemus on selline, nagu ta on, tasakaalustatud, võtab arvesse ettevõtete huvisid, platvormide huvisid ning äh, ma arvan, et meie paljud tarbijad saavad sellest palju rõõmu tunda. ja kui me ei oleks teinud nii head koostööd, siis see poleks olnud võimalik, seetõttu tahaksin kõiki tänada, tahaksin tänada ka Rumeenia eesistujat, meil olid rasked läbirääkimised, aga minu meelest head läbirääkimised, saavutasime oma eesmärgi ja suur tänu ka Euroopa volinikule, Euroopa Komisjonile, kui teie meid ei oleks toetanud, siis ei oleks see tulemus võimalik olnud. suur tänu teile selle eest ja see näitab, et me suudame koostööd teha ja kui teeme seda avatult, siis saame saavutada häid tulemusi oma ettevõtete jaoks, tulevikus on meil head kasutuskõlblikud platvormid, ma olen uhke meie tänaste saavutuste üle. ma tean, et see on ainult esimene samm ja tööd tuleb jätkata ja ma ootan põnevalt, põnevusega edasist tööd, ka vaatluskeskuse tööd ja ma loodan, et selle õigusaktiga, tegelikult usun, et selle õigusaktiga võime olla liidripositsioonil maailmas platvormide maailma tuleb reguleerida, see peab olema läbipaistev, see peab olema õiglane ning selle õigusaktiga oleme seda saavutanud, aitäh! suur tänu. sellega lõpetame arutelu, hääletus leiab aset homme ja järgmine päevakorrapunkt on meil Daniel Daltoni raport Euroopa Liidu tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine. ja sõna saab raportöör Daniel Dalton neljaks minutiks, palun. Thank you very much uh,, Mr President well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 see puudutab tarbijate kaitset internetiajastul. tuleb tarbijatele anda informatsiooni iga kord, kui nad ostavad midagi. suur aitäh variraportööridele ja komisjonile, kes soovisid kõik kokkuleppele jõuda enne Euroopa Parlamendi valimisi. meil oli sellest kõigest kolm kuud ja meil toimus ainult üks kolmepoolsete läbirääkimiste vool. Äh, oli pikk päev, kümme tundi, aga tulemuseks oli äh, kokkulepe ja seda kokkulepet kokkulepet pidi nüüd komisjon kohandama ja oli äh, vaja komisjonil ka oma mandaadi äh, üle vaadata kuid põhilise sisu jäi siiski alles. tarbijaid ei saa enam eksitada erinevate standarditega toodetega, kui neid turustatakse ka erinevates liikmesriikides sama tootena. ja kui me homme hääletame ja toetame seda, siis me võime siin äh, tarbijate usalduse rikkumise äh, ära kaotada. ma tean, et oli kolleege, kes tahtsid minna kaugemale, aga tahan teile selgelt öelda, et kui mõni nendest muudatusettepanekutest läbi läheb, siis kogu kokkulepe kukub kokku. nõukogu ja komisjon on teinud selgeks, et juba praegu on nad kuristikus serval, nad ei saa rohkem järele anda. nii et kui need muudatusettepanekud läbi lähevad, siis ei ole mitte mingit kokkulepet, see tähendab seda, et tegelikult meil ei ole mitte mingit kokkulepet selle ühe toote erineva kvaliteediga, seda kõigest paar nädalat enne Euroopa Parlamendi valimisi. see ei aita tarbijaid, keda juba praegu on eksitatud ja meil ei ole mitte mingit võimalust seda peatada, see ei aita ka tarbijakaitseorganisatsioone, sest nad ei saa näiteks karistada neid, kes ei pea kinni tarbijakaitsereeglitest ja peale selle ei aita see ka tootjaid, otse vastupidi, need, kes rikuvad reegleid, neid toetatakse ja peale selle tahaksin ka öelda, kuidas see puudutab poliitilist reaalsust, see tähendab seda, et meil ei õnnestu ka järgnevatel aastatel võidelda enam selle Äh, kvaliteediprobleemiga. see kokkulepe on alguseks, nüüd äh, erineva kvaliteediga toodetega tegeletakse järgnevatel aastatel, komisjon peab täpselt üle vaatama, milliseid ettepanekuid on teha, siin on konkreetseid ettepanekuid ette nähtud, selle asemel, et on tehtud ebareaalseid muudatusettepanekuid ja peale selle mõelge ka selle peale, et see pakett puudutab rohkem kui ähm, erinevat kvaliteeti sama toote vahel Eh, parlamendi nõudmistest peeti väga paljudes valdkondades kinni. näiteks eh, kui osta siin pileteid, siis eh, peab olema võimalik tõesti saada piletiraha tagasi siis, kui näiteks artisti ei ole võimalik näha või kui nõutakse liiga kõrget hinda. mul on väga hea meel, et meil õnnestus sellised asjad siit kõrvaldada. peale selle me viisime siis sätted usaldusväärsuse parandamiseks ka näiteks äh, toodete hinnangute puhul. see kõik on tarbijate huvides. ma arvan, et internetiajastul peaksime me siiski usaldama seda, äh, et tarbijad informeeritud. meil on väga palju infot, millega tarbijaid said toetada, kuid see info peab olema kasulik. meie veebi usalduse parandamine tähendab seda, et tarbijad leiaksid toote, mida neil on vaja, usaldades informatsiooni, mis on internetis. ja ma tõesti eh, loodan, et ka komisjon ja nõukogu jätkavad siin tarbijate informeerimisega ja Euroopa tarbijate õiguste rakendus on suurepärane selleks, et tarbijad saaksid teada, kuidas oma probleeme lahendada. peale selle me peaksime mõtlema ka selle peale, et, et neil on taganemisõigus, see aitab väga palju just neid, kes ostavad veebikeskkonnas. ja nüüd tegelikult äh, on möödunud kõigest aasta, kui äh, nõukogus see ettepanek tehti ja meie oleme nüüd juba töö lõpetanud. aitäh kõigile, kes aitasid meile jõuda sellele kokkuleppele, aitäh siseturukomisjoni sekretäriaadile selle raske ja pühendunud töö eest. Nende reeglitega on võimalik tarbijate elu igapäevaselt muuta, nad on tähtsad, nii et äh, ärgem levi-, siin pikendame selle rakendamist, võtkem homme see ettepanek vastu, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Jourova komisjoni nimel. president, lugupeetud rahvasaadikud, kõigepealt suur tänu Daniel Daltonile ja variraportööridele ja siseturukomisjonile tehtud raske töö eest, millega meil on võimalik, oli võimalik väga kiiresti kokkuleppele jõuda selles ülitähtsas küsimuses komisjoni ettepanekut on siin väga palju parandatud. aitäh selle eest, et parlament siin toetab tarbijate õiguste parandamist, eriti just digitaalsetel turgudel. aga lisaks sellele siin tugevdatakse ka tarbijate õigustest kinnipidamist, sellepärast et me oleme siin ette näinud harmoniseeritumad tõsiselt haavavad karistused kahekümne kaheksa liikmesriigi tarbijad saavad äh, hoolitseda selle eest, et karistatakse ettevõtteid, mis ei pea kinni tarbijakaitse äh, reeglitest ja samal ajal me teame, et ausad ettevõtted kaotavad vähemalt neli protsenti oma käivest just sellesama pärast. selle on võimalik lõpetada lepinguid ja taganeda ostust. see kõik aitab ka tegelikult nii kohtuvaidlustes lahendusele jõuda kui ka ähm, kohtuväliste kompromisside leidmisel. Need on uued meetmed selleks, et ei eksistataks internetis ostlejaid me oleme ära keelanud siin ka näiteks võltshinnangud internetis, ka sponsoreerimine tuleb selgelt välja tuua, kui seda turuplatvormides kasutatakse. ei ole enam mingeid võltshindaalandusi selleks, et lollitada tarbijaid ja peale selle peab väga selgelt olema ka välja öö, äh, öelda, et öö, äh, kui öö, äh, tarbija on nõustunud lepinguga, mis tegelikult ei ole päris see, mida talle lubati, siis tal on õigus taganeda sellest. ma tean, et väga paljud siin kojas eh, on võidelnud selle küsimuse eest juba aastaid. tänu sellele oli meil võimalik rohkem tähelepanu sellele küsimusele saada ja tõstatada see poliitilisel tasandil, sellepärast ma olen väga uhke, et komisjon on nüüd esimest korda teinud õigusloomelise ettepaneku selles küsimuses ja seda niimoodi, et enam ei ole Euroopa Liidus tarbijate erikohtlemist. see lõpeb ja kõikidele kehtivad ühesugused reeglid igal pool Euroopa Liidus. see on olnud väga tundlik küsimus läbirääkimistel ja see tekst, mis on nüüd välja töötatud, on kompromiss, mis saavutati Äh, nõukogu ja parlamendi vahel äh, ning olen nõus Daniel Daltoniga väga raskel, aga konstruktiivsel läbirääkimiste voorul me soovime, et erasektor võtaks vastutuse ja lõpetaks siin topeltkvaliteediga äh, tootete turustamise. tõesti ei saa olla nii, et täpselt ühesuguses pakendis müüakse toodet, mille kvaliteet on täiesti erinev. tegemist on pettusega. mul on väga hea meel, et juba praegu selle surve all, mida me oleme avaldanud, väga paljud tootjad on tegelikult oma retsepte muutnud selleks, et terves Euroopas müüdaks ühe retsepti järgi ähm, tehtud tooteid ma tean, et tarbijakaitseorganisatsioonid on sellele tähelepanu pööranud ja väga paljud ettevõtted praegu töötavad selle nimel, et muuta toodete kvaliteet kogu Euroopa Liidus ühtlaseks. see kõik näitab, et tegelikult on väga palju petukaupa meie turgudel, mis peab kaitsma. ma eeldan, et tootjad lõpetavad need erinevused. Need, kes aga jätkavad erineva kvaliteediga toodete müümist, peavad õigustama seda, seega äh, peavad nad olema võimelised ka äh, näitama äh, neid põhjuseid ja sellepärast ma leian, et häbimärgistamine siin ei ole lahendus, mis toimiks. ebaõiglase kaubanduse äh, Äh, punkt on artiklis kuus kirjas, mitte aga lisades ja ma ei usu, et ta sellegipoolest oleks äh, vähem tõhus. Äh, artiklit kuus kasutatakse pidevalt Euroopa Liidus ametivõimude poolt õigusliku alusega, näiteks Itaalia ametivõimud kasutasid seda Wizz Airi ja Ryanairi puhul kui nad eksitasid tarbijaid piletihindadega. tarbijakaitseorganisatsioonid on väga paljusid ähm, vaidlusi võitnud just tänu sellele artiklile. näiteks suured autorendiettevõtted, viis tükki, päris täpselt ei toonud välja seda, millised, millist teenust nad pakuvad ja seega takistasid tarbijatel teha informeeritud otsuseid ja nad peavad nüüd midagi ette võtma selleks, et seda olukorda parandada komisjon jätkab äh, selle sätte rakendamise jälgimist. me üritame ka parandada liikmesriikide rakendamisvõimekust ja sellel aastal jällegi me panustame miljon äh, eurot grantidesse äh, selles programmis. meil on lisaks Euroopa Parlamendi pilootprojektile üks koma kaks kaks miljonit eurot tarbijakaitseorganisatsioonidele grantidena ette nähtud selleks, et ka nemad oma tööd paremini saaksid teha. tekstis on ette nähtud ka ülevaatamisklausel ja me võtame endale kohustuse kaks aastat pärast selle direktiivi jõustumist olukorda uuesti analüüsida selleks, et teada saada, kas meil on vaja karmikäelisemaid lahendusi. lugupeetud rahvasaadikud, ma loodan, et selle direktiiviga on meil võimalik Euroopa Liidu tarbijate õigusi ajakohastada ja parandada ja et see direktiiv võetakse homme vastu, aitäh! suur tänu! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel kolleeg Tuun ja Hohenstein, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad! selles direktiivis on häid lahendusi tarbijate jaoks, kuid see ei lahenda kõige olulisemat probleemi. nimelt toodete kvaliteedi erinevused hoolimata sellest, et neil on ühesugune pakend. meil on siin põhjendatud erandite loetelu, nagu ka volinik ütles, põhjendatud erandid. niisiis, see direktiiv ei keelusta selliseid eba ausaid tavasid. näiteks üks Almede toode, mis peaks olema toorjustus, seal on E kolmsada neliteist sees äh, Ähm, ja, ja teisest kohast ostetud tootel ei ole seda või siis näiteks Philadelphia äh, toorjuust äh, ostsin ühes kohas, seal oli stabilisaator, sest teises kohas mitte või jäätee kus siis äh, ühte koostisainet on viiskümmend korda rohkem kui ühel juhul kui teisel. nii et meie, meil ei tohi olla erinevas klassis tarbijad, ühed on justkui viletsamad kui teised, vaid need tooted peavad olema ühesugused. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Gebhard, palun, sotsiaaldemokraatia nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, ma pean ausalt ütlema, et selles meetmete paketis, äh, mis meil homme hääletusele tuleb, on terve rida häid ettepanekuid ja parandusi tarbijate jaoks, nii ma tahaksin tänada raportööri hea töö eest ja tahaksin tänada ka volinikku ning äh, eesistujamaad, kes tegid äh, suurt tööd, et see kõik õnnestuks. Mm, ka sellised niinimetatud äh, tasuta teenused äh, Ähm, mille eest rahalist tasu ei nõuta nüüd ka siin, siia sisse võetud. samuti on tarbijatel paremad õiguskaitsevahendid ja samuti saime siia sisse tuua, et rikkumiste puhul Euroopa Liidu tarbijakaitsenõuete